liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. kallid kolleegid, alustage, vabandan väikese viivituse pärast. meil oli vaja päevakorras äh, natukene muudatusi teha. tervitan teid kõiki meie tänasel koosolekul, kultuurikomisjoni koosolekul siis ja kõigepealt Äh, kinnitame päevakorra. meil on siin olnud probleeme, nimelt äh, Karl Suure noorteauhinna laureaadid teevad kõigepealt veel äh, foto parlamendi presidendiga, nii et nad jõuavad siia hiljem, aga kuna meil ei ole väga palju aega, ja Helga Trüüpel, kes vastutab solidaarsuskorpuse eest, istub veel rongis, mis on hiljaks jäänud. otsustasime, et äh, kõigepealt hääletame ja kui hääletus on läbi, siis alustame kolleeg Maltese raportiga kohe, siis äh, loodame, et Karl Suure noorteauhinna võitjad on kohale jõudnud ja siis läheme edasi päevakorraga, nii nagu kirjas, nii et äh, meil on siin paar muudatust organisatoorsetel põhjustel, aga sellegipoolest loodan, et äh, suudame oma töö hästi korraldada täna hommikul. on teil märkusi päevakorra kohta? ei ole? siis on päevakord kinnitatud päevakorrapunkt number kaks, äh, protokollide kinnitamine kümnenda ja üheksateistkümnenda oktoobri koosolekute protokollid on teile kaustades edastatud. kas teil on märkusi nende kohta? ei ole ilmselgelt. nii et teen ettepaneku, et kinnitame siis protokollid nii, nagu oleme seda alati teinud, kui tänase koosoleku jooksul enam proteste ei esitata või märkuseid ei tehta päevakorrapunkt number kolm, juhataja teadaanded. meil on täna tõlge tagatud järgnevatesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, taani, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, malta, poola, sloveenia, bulgaaria ja rumeenia keelde ma meenutaksin teile, et nagu ikka, raportööriks on meie kolleeg Momčil Nekov. Momčil, kas soovid veel midagi kommenteerida alustuseks? ei, siis alustame kohe hääletusega. kõigepealt muudatusettepanek üks, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kaks poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd edasi muudatusettepanek kuus või üheksa, vabandust, üheksa, muudatusettepanek üheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi neliteist poolt, vastu, erapooletu. kontrolliks seda hea meelega, neliteist hääletus algas geschlossen. hääletus on läbi, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu erapooletu. kontrollime. hääletus algas. Geschlossen. hääletus lõppes. Das ist äh, auch abgelehnt. tagasi lükatud, jah tuleb alati täpselt vaadata, kelle ma pean kokku lugema, milliste häälte all. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et sama häälte enamusega, aga kontrollime. üheksateist äh, hääletus algas. Geschlossen. hääletus on läbi. jah seekord isegi selgem tulemus, neliteist vastu, ainult kümme poolt. või ka üksteist siis. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. seda kontrolliksin hea meelega, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus algas geschlossen. hääletus on läbi. neliteist, neljateistkümne vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus on läbi viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. kaks, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus kolmekümne kolme üle algas. hääletus on läbi. kümme seitsmeteistkümne vastu või üksteist seitsmeteistkümne vastu tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu ka seda tuleb kontrollida. sotsiaaldemokraadid ei tõstnud oma käsi, nii et kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus on läbi. okei okay., dann haben wir neliteist poolt ja neliteist vastu, ei, sa olid vastu nii et neliteist vastu ja neliteist poolt, seega tagasi lükatud. Die Abstimmungsmaschine von äh, Silvia hat. Silvia hääletusmasin ei toiminud, sellepärast siis. edasi kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, teeme seda elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus on läbi. kakskümmend kuus poolt, mitte keegi pole vastu, üks erapooletu, nii et suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne, Momtšil Nekov nii, järgmine päevakorrapunkt, selle lükkame natukene edasi, sellepärast et raportöör on rongis, mis on hiljaks jäänud ja Karl Suure noorteauhinna võitjad ka, nendega kohtume hiljem, sest nemad on presidendiga fotot tegemas. härra Maltese on kohale jõudnud sellepärast äh, läheme nüüd kohe edasi päevakorrapunktiga number kaheksa, mis on siis äh, raporti eelnõu meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus. vastavalt äh, artiklile viiskümmend neli kodukorras oleme meie siin kaasotsustav äh, komisjon, äh, meie raportöör on Curtio Maltese Äh, tõesti, nagu öeldud, vastavalt artiklile viiskümmend neli kodukorras, siin on meie pädevusvaldkonnas meedia äh, küsimused ja ma annaksingi kohe sõna Kurtsiole selleks, et ta saaks oma raportit esitleda. viis minutit, palun, Kurtsio. tänan väga, proua esinaine. ma arvan, et kuulub isegi vähem kui viis minutit. niisiis. ootan võib-olla, kuni kõik on oma arutelud lõpetanud, enne kui ma hakkan rääkima, et natuke vaiksem oleks. Bene. väga kena niisiis, minu töökogemus võimaldaski äh, mul tegelikult töötada selle teemaga, minu jaoks on ajakirjanduse jaoks hetkel tegemist väga kriitilise ajahetkega, ma ei ole kunagi midagi sellist kogu oma karjääri jooksul näinud. proua esinaine ütles väga õigesti, meedia ja meedia mitmekesisus on meie jaoks väga oluline ma üritan äh, lühidalt selgitada, millised äh, on äh, minu raporti peamised aspektid, et katsun seda teha võimalikult lühidalt ja selgelt, selleks et, et, et saaksin anda olukorrast võimalikult täieliku ülevaate ja pakkuda välja ka mõned lahendused ja selgitada, mis on viimastel aastatel just muutunud. informatsiooni osas mulle tundub, et, et on oht, et me keskendume liiga palju nende arengute ilming, erinevatele ilmingutele. näiteks libauudised, sellest räägitakse õigustatult. aga kui me keskendume konkreetsetele juhtumitele ja riikidele, kes meediavabadust takistavad, see on muidugi väga tõsine asi ja neid juhtumeid ka oma raporti projektis mainin mõnedes riikides äh, on sellised nähtused esile kerkinud. näiteks Malt-, Malta juhtum, Daphne Caruana Galizia juhtum. Äh, need on näited olukorrast, mis on tõesti viimastel aastatel halvenenud, kuid äh, keskne aspekt selle teema juures on, ma ütleksin, meediasüsteem tervikuna. juba sa-, sajandeid käib see süsteem meie demokraatliku eluga kaasas Euroopas ja täna mõningad olulisemad tugisambad, millele meediasüsteem toetub, on nõrgenemas. ma mõtlen majanduslik ja sotsiaalne kokkulepe, mis peaks olema olemas avaliku arvamuse ja, ja meediatootjate vahel, infotootjate vahel selle kokkuleppe äh, sisuks peaks olema see, et avalikkus rahastab vaba info andmist ja, ja see vaba info peaks, andmine peaks jääma sõltumatuks ja mulle tundub, et see kokkulepe on oluliselt nõrgenenud. vaba info on järjest rohkem rakendatud äh, erihuvide teenistusse meedia on mõnika, mõningate mõjukate isikute kätesse koondunud ja nemad teevad pigem propagandat ja reklaami selle asemel, et avalikkust teavitada. ehk siis pigem manipuleerib avalikkust selle asemel, et teda teavitada. see kõik tuleb erinevatest äh, nähtustest, kõigepealt see, et võim on äärmiselt keskendunud info, info andmine on keskendunud mõningate, ainult mõningatesse kätesse, mõningate oluliste tegijate kätte, esiteks. ja, ja üheksakümmend äh, protsenti tänase, täna reklaam Amazon, Amazonis, Facebookis Äh, kõik see koondumine on äh, suur risk meedia, nagu ka samuti Euroop-, samuti nendele meediaettevõtetele, kes tegutsevad kommunikatsiooni vallas. see võib olla ohuks kõikidele osapooltele. samuti peab ütlema, et ajakirjanik, eriti noorte ajakirjanike töötingimused on järjest äh, halvemad, puudub äh, töökohtade kindlus ja töötingimused on palju halvemad kui nende eelkäijatel. see puudutab õigusi, töötasu, koolitust, koolituse kestust ja nii edasi. Need on peamised probleemid ja need on väga tõsised probleemid ja selle olengi üritanud keskenduda, üritanud analüüsida, mõista, millised on põhjused, miks meediavabadus on meie ühiskonnas nii palju kahanenud ja et äh, libauudiste arv on tohutult kasvanud. ma olen kindel, et kolleegid esitavad muudatusettepanekuid, olengi juba kolleegidelt palju sisendit saanud, olen väga tänulik selle eest ja kindlasti, kindlasti saame jätkata koostööd ja saame koostada hea arvamuse. suur tänu, nüüd äh, kõigepealt saavad sõna variraportöörid, esimesena saab sõna Momšil Nekov, kes räägib variraportöör Dragitši nimel. ja ma tutvustan härra Sagitši arvamust. ta tervitab seda raportit, ta on seisukohal, et see on väga oluline eriti viimaste aegade äh, sündmuste valguses oht meediavabadusele ja, ja mitmekesisusele, äh, omavahel ühendatud meediakeskkond on küsimus, millega tuleb kiiresti tegeleda nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil, selleks, et leida tõhusad lahendused tõsistele ohtudele mis ähvardavad meediavabadust ja mitmekesisust, nagu näiteks siis meedia omanike kontsentreerumine, sõltumatuse puudumine poliitiliselt ja finantssurvest, võltsuudiste levik, ajakirjanikud ja nende allikad, vihakõne levik, äh, interneti ähvardused. Euroopa Parlament on alati kaitsnud meediavabadust ja mitmekesisust ja teeb komisjonile ettepaneku esitada konkreetsed meetmed selles kontekstis. Resolu-, kahekümne neljanda oktoobri resolutsiooniga kaitsmaks rikkumisest teatajaid, härra Dragici tahab siinkohal tänada härra Malteset tehtud töö eest selle olulise teema kallal ja tema seisukoht on, et mõningaid aspekte tuleks veel rõhutada nagu vajadust parandada vähemustele ligipääsu äh, meediale, samuti kohalikele kogukondadele, puuetega inimestele. oluline on äh, jätkusuutlik rahastamine avaliku meedia osas. kiiresti on vaja võidelda libauudistega, vaja on tugevat Euroopa-ülest kaitset rikkumistest teatajatele, väga oluline on tõhustada meedia kirjaoskust elu, elukestva õppe vaatenurgast. härra De Gici äh, paneb selle kõik oma muudatusettepanekutesse ja ootab edasist koostööd teiste raportööridega. suur tänu! suur tänu! kolleeg Pabat, palun. Äh, suur tänu! Kortsio Maltesele tehtud töö eest. meedia mitmekesisus, kommunikatsioon, see on tihedalt seotud sõnavabadusega. Need on demokraatia olulised alussambad, nagu raportöör ka õigesti ütles, ja need tuleb tagada, kaitsta neid õigusi poliitilistest mõjudest. viimastel aastatel oleme näinud, et desinformatsioon, libauudised mis on seotud poliitiliste ja majandushuvidega, äh, sellest on saanud tõeline sõda, hübriidsõda, mis ohustab Euroopa Liidu väärtusi. Need on suured väljakutsed, mille ees Euroopa Liit täna seisab. seepärast äh, tuleb teha tõsiseid jõupingutusi selleks, et teavitada avalikkust. tuleb äh, tagada, et professionaalsed ajakirjanikud saaksid oma tööd teha ilma igasuguse surveta Äh, igasuguse võimu poolt, tuleb tagada meedia läbipaistvus, eriti äh, avalik-õigusliku meedia puhul. tuleb tagada, et demokraatia kaitse ja vältida seda, et meediast saaks propaganda vahend, nagu oleme näinud mitmetest, mitmete juhtumitel, nagu Kataloonia juhtum viimati. ja väike kommentaar teaduse tähtsuse kohta, mida mõlemal on ühine eesmärk ähm, tutvustada tõde avalikkusele, seepärast meie poliitika peab tuginema teaduslikel tõsiasjadel. Need on vahendid, millega saame võidelda libauudiste leviku vastu poliitilises ruumis. ja veel kord äh, tahaksin tänada Kurt Schumann-Teese tehtud töö eest. Äh, suur tänu ja nüüd äh, variraportööri äh, temaga jätkame, Rahvapartei esindaja Times, palun yes,. Regard... tänan. selle teema kontekstis tahan öelda, et korraldan ajakir-, Malta ajakirjanike kohtumise, et ka nendelt tagasisidet saada meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kohta. ja seal on ka terve rida teemasid kavas näiteks küsimus ei ole mitte ainult selles, et meedia üle domineerivad majanduslikud jõud, aga mõnikord on olukordi, paraku kogenesime seda ka Maltal, on meedia suge, tugeva surve ja tagakiusamise all, isegi, isegi läbi legaalsete kanalite. näiteks, mida blogide puhul on kasutatud, kuna kasutatakse punkt kom domeeni, siis üritatakse äh, kohtusse kaevata blogijaid ja meediaasutusi äh, läbi kohtuasjad isegi Ameerika Ühendriikides. kujutlege, mis oleks selle hind, äh, kui keegi üritaks kaitsta siin ennast nendestes kohtuasjades. ja veel oleme avastanud kriminaalvastutuse teema. kui meediaga seot-, esitatud küsimused ei, ei tugine mitte ainult kahjudes, vaid kaasavad ka kriminaalvastutust ja mõnikord isegi on oht, et tuleb maksta väga suuri trahvi või isegi vanglakaristus võiks kaasneda. siis on väga suur surve meediaettevõtetele. ja veel teemasid, mida oleme arutanud. kuidas paremini kaitsta nende inimeste töötingimusi, kes töötavad meedias suur, suurtes mediettevõttes isegi äh, ebakutselised, nende töö väga sageli on väga ajutise iseloomuga ja seda ei tunnustata ka profe-, professionaalsuse kontekstis. sõltumatus samuti, tegevussõltumatus, mõttevabadus, kuidas tööd korralikult teha. veel üks faktor, mis ümarlaual selgus oli meediakirjaoskus järjest äh, rohkem äh, on vaja kaitsta meediavabadust ja mitmekesisust äh, paradoksaalsel moel ka nii, et järjest rohkem on programme, mis teavitavad inimesi erinevatest meediavormidest. näiteks on olukorrad, kus loen näiteks The Economisti paar nädalat tagasi, esikaane pilt ja artikkel libauudiste teemal. küsimus oli, kas internet on viinud selleni, et, et tegelikult saavutati midagi, mis ei olnud üldse kavas. ehk siis rohkem teadlikkust, rohkem meedia teadlikkust, kirjaoskust. üritan peamistest teemadest nüüd rääkida. Neid oli muidugi veelgi. üks oli näiteks trükipress kas te, seda äh, võiks rohkem toetada hetkel? trükipress äh, kannatab selle tulemusena, et ta peab äh, võistlema digitaalmeediaga, paberi hind ka näiteks, käibemaksud on suured, seda rõhutasid erinevate meediaettevõtete esindajad ja seepärast on järjest kallim toota pre-, pre-, trükimeediat. vähem odavam on digitaalformaat ja meie leiame, et meedia mitmekesisus, meediavabadus peab kaasama ka selle mõõtme. ja lõpetuseks kogu professionaalsuse kaitse teema, mis puudutab ajakirjanikke, mitte ainult tagades, et nende, neid ei kiusata taga, aga mis puudutab eriti uurivat ajakirjandust, me teame kõik, mis juhtus Maltal väga kurb hiljutine sündmus, Daphne Caruana Galizia tapmine inimõiguste osas ei pea me mitte ainult reageerima, vaid peame olema ka proaktiivsed, peame kaitsma ajakirjanikke, mitte ainult äh, rääkima sellest, kui nad satuvad raskustesse. Äh, suur tänu. proua Pilt kas te soovite sõna võtta variraportöörina? jaa, tänan väga. olen pigem nõus sellega, mida kolleeg ütles trükimeedia kohta, välja arvatud, kui tegemist on ajalehtedega, mida endiselt toetatakse, kuigi nad kedagi ei huvita enam. siin on Prantsusmaal mitmeid näiteid, juba aastaid on see kestnud, ehk siis tuleks ka kohaneda inimeste vajadustele. Daphne Caruana Galizia juhtum tuletage meelde, et Euroopa Liit äh, rakendab sanktsioone teatud riikide suhtes nagu Ungari, aga ei ole mitte midagi ette võtnud Malta suhtes, kuigi meediavabaduse järelevalveorgan on tõsiseid kahtlusi väljendanud Malta meedia osas, pressivabaduse osas. ehk siis tuleks äh, tegeleda probleemidega, kui nad tekivad, äh, selleks, et lahendada praegused juhtumid Danke, härra Ufflen, bitte. suur tänu, härra Ufflen, palun uh,. Thank you uh,. The... aitäh, kultuurikomisjonil on õigus öeldes, et meedia mitmekesisus on uh, on demokraatia aluseks ning et trükimeedia on ohus. see on jät-, meil on lihtsalt online hiiglased, kes on domineerivas olukorras, mina olen, kulutasin Daily Expressis enamuse oma tööelust ja ja seda toetava, selle üle domineerivad nüüd Brexiti pooldajad. me nägime, et avalikkus väga toetas seda Ühendkuningriigis järjest rohkem oleme näinud vasakpoolsete ebatolerantsust parempoolse pressi suhtes. seda tehakse selleks, et inimesi vaikima sundida. Daily Mail on eliidile äh, selgitanud teemasid alates rändest kuni arenguabini. üks vasakpoolne rühm üritab nüüd nõuda vabandust selle eest, et, et edendati, edendati müüki selles ajalehes. probleemiks vara-, vasakpoolsed on ähvardanud kõiki, kes kaitsevad Brexitit inimesed, inimesi süüdistatakse kriminaal äh, rikkumistele viidates, kuigi inimesed räägivad ainult oma arvamusest, kuid üleskutsumine vägivallale on kuritegu, arvamuse väljendamine seda ei ole ega ei tohi selleks ka muuta. on tõsiselt murettekitav vasakpoolsete trend poliitikas mitte kuulata äh, konkureerivaid arvamusi ja selle asemel üritatakse delegitimiseerida inimeste sõnavabadust, nii ei tohi juhtuda. Allerdings... suur tänu. ma oleksin väga tänulik, kui me need äh, hädised äh, Brexiti arutelud äh, siit välja jätaksime, see nüüd ei tõusetu siin mitte esimest korda ja kui see Brexit tõesti konkreetselt ei ole teemaga seotud, siis ma ei luba selle teema tõstatamist enam nüüd äh, Julie Ward soovis jällegi sõna ja ma arvan, et antud juhul jah, see kõik meid edasi suikugi viib. Uro Soidrova, palun. aitäh, et andsite mulle sõna. tahaksin tänada kolleeg Malteset tema arvamuse eest. ma hindan seda, et ta keskendub mitmekesisusele ja sõltumatusele meedias ja tervitan ka seda, et ta mainib meedia kirjaoskust ja koolitust, see on väga tähtis, et inimesed, et inimesed ei hakkaks uskuma libauudiseid ja muud. kuid üks asi on siin puudu ja esitan oma muudatusettepaneku selles kontekstis. avaliku meedia roll nimelt. avalik meedia peab olema see, kes äh, tagab sõltumatu info, mida kõikidele inimestele võrdselt jagatakse, seda tuleb ka rahastada avalikest allikatest. see peaks olema ka täiesti sõltumatu äh, valitsusest ja samuti eraettevõtetest. suur tänu. Julie Ward tänan, et andsite mulle sõna. ma arvan, et see on äärmiselt oluline raport, mul oli väga hea meel näha ja kuulda, et meediakirjaoskus on asi, mida mainis üks variraportöör. üks oluline on äh, uurida, kuidas rahastatakse ajalehti ja kuidas nad toetavad poliitilisi positsioone. mõned meediamogulid äh, kaitsevad teatud seisukohti ja pean vastama siin härra Ahvlinile. DUP, mis on Euroopa vastane erakond äh, Põhja-Iirimaal, on lubanud teha annetuse Brexiti referendumi kampaaniale selleks, et maksta reklaami eest ja see Inglismaal ei olnud lubatud, äh, raha liikus läbi äh, Põhja-Iirimaa erakonna selleks, et inimeste arvamust mõjutada Inglismaal meil on äh, kvaliteetajakirjandus olemas Ühendkuningriigis, paraku see ei ole Daily Mail või Ekspress, ma kardan, aga, aga valida, kes oli uuriv ajakirjanik The Guardianis, äh, uurib, äh, kuidas ra-, hämar raha liigub ja kuidas meie demokraatiat ära kasutati, ma kutsun üles tema tööd lugema see on väljapaistev ja loodetavasti tulevikus tõde selgitatakse välja ja inimesed näevad, kuidas meie demokraatia kaaperdati paremäärmuslike jõudude poolt. tänan, härra Messerschmidt ähm,. suur tänu ma loodan, et meie komisjonis äh, saab põhjalikult arutada ajakirjanduse teemat, nagu härra Flynn seda ka just tegi ma ei jaga tema nägemust. ma ei kavatse rääkida ka Brexitist, kuid ma arvan, et oli igati õige see arutelu asetada riikide konteksti, selleks et oleks näha, kuidas meediavabadus töötab. kui me räägime sellest ainult hüpoteetiliselt, siis on raske aru saada nendel, kes ei ole väga filosoofilised isikud, nagu mina näiteks, proua esinaine. minu mure selle raportiga ja sellepärast äh, on see, et iga kord, kui poliitika, poliitikud räägivad meedia äh, mitmekesisusest, kõik äh, viib selleni, et vabadust jääb järjest vähemaks ja, ja kontroll on järjest suurem. hiljuti nägi, nägime, kuidas komisjon tuli välja suunistega ajakirjanikele, kuidas kirjendada rändevoogusid ja nii edasi. ja see on väga häiriv. ma arvan, et meedia tuleb lasta vabaks, selle asemel, et anda talle suuniseid, nagu proua esinaine. Teie ja teie näoilmed äh, ka väljendavad. Äh, nii et äh, ma loodan, et selle raporti kontekstis piirame ennast, sest seda on meedial Euroopas vaja, mitte ainult vabadust valitsejatest Poolas, Ungaris. meedia tuleb vabaks lasta tuleb vabaks lasta ta ka igasugustest õiguslikest ja muudest mõjudest Euroopa institutsioonide poolt. sellisena näeme, näeme me meediavabadust Euroopas täna, proua esinaine. suur tänu. ma vaatasin äh, imestunud näoga, kuna mind äh, üllatas, et komisjon sellise käsiraamatuga välja tuleb, kuidas äh, ajakirjanikud peaksid töötama. ma arvan, et hea ajakirjanik äh, teab ise kuidas sellise käsiraamatuga käituda, seda tuleb lihtsalt ignoreerida. Silvia Kosta, palun. suur tänu. tänan Corto Malteset, ma arvan, see on hea alus, mille põhjal edasi töötada. puudutate meediavabaduse ja sõltumatuse peamisi aspekte Euroopas. mulle tundub, et te ütlete väga, väga õigeid asju, toetan teid, tuleb jõuliselt Äh, esitada üleskutse selleks, et äh, oleks paremini võimalik äh, teemaga tegeleda ja mitte meediavabadust nõrgestada, peab olema võrdsus, läbipaistvus selleks, et info oleks tõesti vaba, see on meie eesmärk. ja kui me seda ei tee, siis oht on selles, et kui meil on Euroopa digitaalne strateegia näiteks, siis äh, meil on informatsiooni kiirteed 5D kaudu, 5G kaudu, kuid samas jäävad tähelepanuta teised olulised teemad, ehk siis reeglid, mida tuleb rakendama kõik, tuleb rakendada kõikide jaoks, vastutuse jagamine, tähelepanu sisule, tagamaks teatud läbipaistvus. ma arvan, et mitmekesisuse nõrgenemine, mida me täna näeme, ja info kontsentratsioon näiteks kirjastamise valdkonnas, see on taaskord äh, rikkus Euroopas, mis on sattunud surve alla. Äh, või libauudised, kõik need negatiivsed nähtused ei tule mitte ainult poliitilisest survest, äh, mis muidugi on olemas, ma arvan, et need surved tulenevad ka sellest, et puudub äh, teaduslik äh, põhi esitatud andmetel. minu koduriigis äh, on räägitud sellest, et mingisugune teaduslik asu-, organ kon-, uuriks sisu tõele vastavust, näiteks libauudised, mis puudutavad vaktsineerimist, mis on viinud Itaalias vaktsineerimise kahanemisele. kaks olulisemat märkust ma arvan, et tuleb jätkuvalt äh, toetada Euroopa informatsiooni, peame järjest rohkem äh, Euroopaga, Euroopa koostööd toetama naaberriikidega näiteks. paar päeva tagasi komisjon tegi sellise ettepaneku toetada vaba ajakirjandust naaberriikides ja kandidaatriikides ning toetada samuti noori ajakirjanikke, ajakirjanike ühendusi on ka äh, avalike teenuste võrgustik meedia osas, ma arvan, mis vajab tunnustamist. see äh, aitab, ma arvan, väiksemaid telekanaleid, ma arvan, et äh, see võiks olla alus, mis võimaldab meil kes, rohkem keskenduda kodanikele, tagada paremini meediavabadus, tehes koostööd koostööd äh, kommunikatsiooniprofessionaalidega. suur tänu, kolleeg Liberoska. suur tänu. mitu korda mainiti, et äh, meedia on demokraatia sammas. see on tõsi, aga tingimusel, et meedia on täiesti vaba ja sõltumatu. muidu on äh, meedia hoopis äh, vastupidist eesmärki äh, teeniv. avalik ajakirjandus peab olema täiesti mitmekesine, sellepärast et äh, nende eesmärgiks peab olema laialdane kultuuriline, poliitiline ja muu missioon. ma olen nõus kolleeg Jimenesiga, et äh, ajakirjanikud on äh, tihtipeale ohustatud, nad on silmitsi äh, ebas-, ebastabiilsete tingimustega. Euroopas tsensuuri kui sellist ei ole, aga on kirjastuste poolne tsensuur ja sellega peab ka arvestama. lõpetuseks äh, digitaalsest meediast. niisiis, siin on tegemist äh, teatava põlvkondadevahelise äh, lõhega. trükimeediat eelistavad inimesed, kes on sellega harjunud ja digimeedia on noorte pärusmaa aga vanematel inimestel tihtipeale ei ole võimalust või oskust äh, internetis äh, surfida, neil ei ole võimalik ka üle kontrollida uudiseid. me peame vaatama üle ajakirjanike väljaõppe standardid äh, sellele on ääretult oluline keskenduda. suur tänu ja härra Jakonu. tänan. palju on juba öeldud. ma arvan, et tegemist on äh, väga hea raportiga. ja teen tõesti lühidalt kahjuks vahele hõige ilma mikrofonita ja tõlgid ei saa sel juhul tõlkida kui nad ei kuule, mida saalist öeldakse. niisiis, ma arvan, et äh, on oluline tähelepanu juhtida ühele väljakutsele või ühele murele. iga sõna toob endaga kaasa kaja ja kui me räägime äh, uudistest, mis laia maailma saadetakse, siis ka sellele nii-öelda helile tuleb vastukaja. kaja ei peaks olema vastuolus ähm, nii-öelda algse sõnumiga, mis välja saadeti, aga tihtipeale see nii on. eksisteerivad mingisugused äh, struktuurid, äh, mis äh, muudavad äh, kõige kõla nii-öelda tumedamaks ja süngemaks. peab vaatama, kus see piir on, seda on keeruline paika panna. kus vastutab äh, meediakanal, kus algab äh, see nii-öelda tume ala ja tihtipeale seda tooni muudetakse, infot muudetakse ja miks ma sellest räägin? sellepärast et äh, seal äh, hallil alal nii-öelda ongi need äh, valeuudised ja see kõik toob meile kaasa suure peavalu. aitäh! Vielen herzlichen Dank nochmal. Entschuldigung, Sabine. Äh Suur tänu. Sabine, vabandust. ma nägin kolleeg Šoidrod ja siis sind ja siis mul tekkis mingi segadus. Sabine, palun väga tore, et meid vaadatakse ühena, aga me siiski tahaksime säilitada siin omavahel ka mitmekesisuse. kõigepealt ma soovin tänada Kurtsi omalt teised äh, väga hea arvamuse eest. ma tean, et äh, algatus äh, raporti puhul on maht ju selgelt piiratud, aga üht-teist tuleks juurde lisada digitaliseerumine mõjutab ajakirjanduse kvaliteeti, sellepärast et äh, ei ole võimalik enam hästi eristada traditsioonilisi kvaliteetseid allikaid äh, ja selliseid, kes on nii-öelda ise hakanud kes väidavad, et neil on ka ajaleht, aga seal taga ei ole kvaliteeti, usaldusväärsust, vastutust. nii et ma toetan täielikult äh, ka kolleegi, kes ütles, et meil on vaja meediapädevust edendada, aga ka hästi koolitatud äh, ajakirjanikke. varem oli ajakirjandus äh, hästi tasustatud äh, valdkond ja seal olid pädevad inimesed, aga tänapäeval paljud ajakirjanikud elavad toimetuleku piiril ma ei ütle, tingimata, et äh, halvasti tasustatud ajakirjanik on kohe halb ajakirjanik, aga kui äh, ajakirjanikult eeldatakse põhjalikku äh, uurimistööd ja kvalitatiivset tulemust, siis teda tuleb ka kohaselt tasustada. meediakontsernid, kirjastused, toimestused, need, kes panevad paika majanduslikud äh, raamistikud, äh, need kõik, kes mõjutavad seda sektorit, äh, peavad sellega arvestama. oluline on pöörata tähelepanu ka ajakirjanike eetikana, eetikal. milline vastutus on minul ühiskonna ees? ajakirjanikuna peab aru saama, et äh, mitte iga head lugu ei saa hakata turustama, kuskil peab olema ka vastutustunde ja eetika piir. uudiseid äh, tuleb üle kontrollida, kas need vastavad ka tõele. ajakirjanikud peavad äh, tõsiselt uurima, mis on õige, mis on vale, mis on ühiskonna jaoks oluline meedial on väga suur võim ja mida rohkem satub äh, ühiskond surve alla, seda rohkem survestatakse ka ajakirjandust. me näeme seda, kuidas äh, Poolas, Ungaris on äh, tegu ajakirjanduse vabaduse kitsendamisega, siis äh, on võimalik äh, ajakirjandust mõjutada reklaamitellimuste kaudu, on võimalik äh, mõjutada litsentside kaudu. siin saab ka mainida Malta juhtumit, parlament võttis vastu resolutsiooni seoses Maltaga. me ei saa siin vaadata arenguid sinisilmselt. kodanikel on infoõigus aga ajakirjanikel on ka hoolsuskohustus. meil tuleb kvaliteetset ajakirjandust korralikult rahastada, peab olema hea haridus ja ajakirjanduslik mitmekesisus Euroopas, aitäh! suur tänu! ma arvan, et see oli hea arutelu mis mainis äh, erinevaid aspekte, mis on seotud ajakirjandusliku mitmekesisuse, ajakirjanike hariduse, nende finantsolukorra, sõltumatuse ja muuga. me rääkisime meediamaastiku mitmekesisusest põhjalikult. ma tahan viidata nüüd äh, sellele, et me loomulikult võime siia raportisse kirjutada sisse kõik selle, mida mainiti, aga meediapädevuses on meil nii-öelda ainupädevus, kui me räägime mitmekesisusest või vabadusest seoses ajakirjandusega, siis me võime seda teha, aga me ei saa oodata, et äh, libe komisjon võtab selle, mis meie kirja paneme, üks-ühele oma raportisse üle Nad peavad üle võtma üks-ühele ainult selle, mida me ütleme meediapädevuse vallas. meil on eksklusiivsed pädevused meediapädevuse vallas. aga ajakirjandusvabadus ja ajakirjanduspluralism, mitmekesisus, need on kodanikuvabaduse komisjoni valdkonnad ühesõnaga, me võime öelda, mida me tahame, aga eksklusiivsed pädevused ehk ainupädevused on meil ainult meediapädevuse vallas. sinna võiks kuuluda ka ajakirjanike haridus, ma arvan. lihtsalt juhtisin tähelepanu sellele, et äh, millised äh, konkreetsed pädevused meil on. komisjoni esindajad on siin ka kohal, aga mulle tundub, et kuna me võtsime selle päevakorrapunkti varem, siis need komisjoni esindajad ei ole nüüd kohale jõudnud, kes pidid rääkima. Sabine Verhaien, palun. ja me võiksime võtta siia sisse siis peatüki selle kohta, kus meil on eksklusiivsed pädevused ja siis äh, eraldi saata libele oma arvamuse nende teiste valdkondade kohta, sellepärast et muidu äh, libe saab äh, kõrvale lükata kõik meie arvamused, ka selle osa, mis puudutab meie eksklusiivset pädevust. jah, me võime niimoodi teha ja see on siis raportööri ja variraportööride ülesanne me peame siis niimoodi selgelt välja tooma, kus me arvame, et tegemist on meie eksklusiivse pädevusega ja kus me lihtsalt anname arvamuse libele palvega meie seisukohti äh, arvestada. ma arvan, et äh, paljudes valdkondades on arutelu Kodanikuvabaduste komisjonis äh, päris sarnane meie omaga ja võib-olla nad on tänulikud, kui nad ühes või teises vallas saavad meilt ka mõne mõttelõnga. igal juhul jah, meil peaks äh, olema kindlasti kaks osa, eksklusiivne pädevus ja siis äh, meiepoolne arvamus äh, lähtuvalt kodukorrati artiklist viiskümmend kolm. nüüd ma annan sõna veel Kurtsiole, vaatan komisjoni poole. Ehm, õigeid esindajaid ei ole ikka kohal, jah, see ei ole etteheide komisjonile, vabandame, me võtsime selle päevakorrapunkti varem ja Kurtsio, sul on sõna, palun. suur tänu. ma tunnen äh, libe komisjoni kolleege ja ma arvan, et nad ei hakka nõudma ainupädevust pluralismi vallas ja see poleks siis üldse enam pluralism ju. aga on üks aspekt, millele kolleegid tähelepanu juhtisid, kus me räägime siin meediapädevusest. meil on kõigilt vaja ideid, ettepanekuid info, see on tehnoloogiline revolutsioon, kõik arvasid, et uued meediad äh, asendavad vanad, äh, näiteks raadio tulekuga olid sellised mõtted ja nii edasi, aga see siiski nii ei läinud. nüüd äh, meedia pluralism on alles jäänud, sellepärast et inimesed said alati teadmisi uute meediakanalite kohta. ja kui meil tulevad peale uued meediakanalid, siis võib tekkida mulje, et kõik on väga lihtne, lihtne ennast informeerida, aga meil on need valeuudised ja kui me teeme näiteks lahti Vikipeedia ja kui me asjast midagi ei tea, siis me ei märkagi, et midagi valesti on. kui ma Vikipeedias kontrollin üle midagi, mida ma hästi tean, siis ma näen, kui palju seal on valeinfot, olgugi et seal on tegemist äh, allikaga, mida kasutatakse praeguseks kõige rohkem enda informeerimisel. ja siin kindlasti mängib ka meie komisjon väga olulist rolli. võib-olla meediapädevus on isegi meie põhiroll siin on tegu suure väljakutsega. oluline on, et äh, eristatakse erinevaid vahendeid, et saavutada uute meediate vallas äh, rahva hulgas tõeline pädevus. suur tänu, äh, soovin variraportööridele ja raportöörile huvitavaid arutelusid eesseisvatel kohtumistel ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes me saadame libele hea arvamuse omalt poolt suur,. suur-suur tänu, selle päevakorrapunkti oleme nüüd äh, ammendanud ja häda on selles, et äh, Karl Suure noorteauhinna võitjad ei ole veel siia saabunud, katkestan istungi, aga palun jääge siiski siia või kuskile lähedusse, varasemalt on meil pidevalt äh, olnud äh, selline olukord, et äh, kui on neid äh, noorte auhinnavõitjaid tutvustatud, siis on saal olnud praktiliselt tühi, eriti just liikmete osas. tegu on aga siiski noortega, kes on võtnud osa erinevatest algatustest, panustanud, nad väärivad meie tähelepanu. nii et ma katkestan istungi, aga palun ärge liiga kaugele minge, nii et me saaksime noorte auhinna võitjatele ka kohast tähelepanu osutada. Kristiina, palun. lühike tehniline küsimus. millal me neid äh, võitjaid võiksime oodata? ma soovin äh, kohal olla, aga kell üksteist mul on järgmine koosolek. Neil oli kell kümme 10 kokku lepitud äh, kohtumine parlamendi presidendiga, et teha ühisfoto, mõnikord äh, see kestab äh, natukene kauem, ma loodan, et nad saabuvad siia lähima kahekümne minuti jooksul. ühesõnaga, loodetavasti viie minuti jooksul, aga hiljemalt pool üksteist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

kallid kolleegid, lõpetagem nüüd omavahelised vestlused või kui soovite seda siiski teha, tehke seda palun väljas. Besondere... mul on väga suur rõõm täna siin juba traditsiooniliselt võib vist nüüd juba öelda, tervitada siin Karl Suure noorteauhinna võitjaid. sellel aastal me oleme natukene ebatraditsioonilised sellepärast, et meil on tegemist auhinna kümnenda aastapäevaga ja sellepärast on meil siin võitjad äh, aastast äh, kuni ka, aastast kaks tuhat kaheksa siin ja ma mäletan, et toona olite te juba meie komisjonis, kui auhinna võitsite ja mul on väga hea meel, et te täna olete uuesti siin ja ilma pikema jututa tahaksin nüüd anda sõna äh, kolme meeskonna esindajatele, kes sellel aastal said auhinna. tegemist on Poola, Taani ja Hollandi esindajatega ning äh, Karl Suure noorteauhinna võitjaks on projekt Erasmus Living Poolast ja Gabriela Jelinek, Jelonek, Gabriela Jelonek kohe esitleb seda projekti siin on tegemist siis raadiosaadetega, raadiosaated on ka meie jaoks südamelähedased, antakse inimestele, noortele, tudengitele siis infot selle kohta, kuidas on välismaal õppida ja teevad siis ka reklaami Erasmuse projektile ja see on see, mida meie üritame ka noortele soovitada ning soovitakse siis äh, üksteise mõistmist toetada, kultuuridevahelist dialoogi ning ka vaimsete piiride ületamist. teine auhind läks äh, projektile We Discover Europe. Monika Elend äh, Taanist esitleb seda ja selle projekti eesmärgiks oli Euroopa panust toetada Euroopat, tutvustada Põhja-Taanis, korraldati näiteks tänavamarsse ja kokku nelikümmend vabatahtlikut ja umbes tuhat äh, osalejat osalesid selles projektis, tegid reklaami siis Euroopa Liidule äh, piirkonnas Taanis, mis on pigem euroskeptiline. Äh, ja kolmas koht, Aavi Europe Hollandist Keis Kaise esitleb seda, tegemist on äh, internetiplatvormiga, kus siis äh, noored ajakirjanikud, kirjanikud ja äh, loovinimesed saavad kirjutada Euroopast, mida nad armastavad ning noori Euroopa lugejaid kutsutakse üles uuesti avastama positiivset narratiivi Euroopast ja peegeldama sügavalt seda, kuidas Euroopat noored inimesed näevad, mis nad sellest arvavad ja kuidas nad ennast Euroopaga identifitseerivad. meil on nüüd natuke vähem kui tund aega, aega selleks, et neid projekte esitleda ning sellepärast äh, annaksingi sõna kohe meie noortele külalistele, selleks et te saaksite oma projekte esitada, ma arvan, et te olete kõik võitjad ja võitjaks on kogu Euroopa, sest minu arvates on tegemist suurepärase panusega noortelt inimestelt Euroopa projektile ja sellepärast kõigepealt kolmele esikoha saajale palju-palju õnne! ja alustame kohe Erasmus Evening projekti tutvustamisega. proua Jelonek, teil on sõna umbes seitsmeks minutiks uh,. Good morning uh,, I will try to tere hommikust, üritan rääkida inglise keelt, ütleb kõneleja, sellepärast et äh, ka minu raadiosaade oli inglise keeles, mul on ka siin slaidishow, ma ei tea, kas see toimib. no, go for it. Yes uh,, so um, This time nii. ilmselgelt äh, see projekt äh, tuli vajadusest, äh, sest ma ise olin Erasmuse tudeng aastal kaks tuhat kolmteist ja hiljem muudeti siis äh, nime Erasmus plussiks äh, ja ma nägin, kuidas seda projekti muudeti ja tuli mõelda siis selle peale, mis on nüüd muudatuste eelised ja puudused. ma tahtsin luua siis mingi sellise foorumi, kus inimesed saaksid öelda kõike, mida nad arvavad, mida nad on kogenud. ja ma sain aru, et kui sa soovid saada praktilist informatsiooni Erasmuse programmi kohta, siis tuleb otsida internetist, erinevatelt platvormidest, blogidest ja nendele otsingutele läks väga palju aega. töötasin äh, noorte raadios, raadiometeeris Bosnani ülikoolis, siis äh, nüüd kadusid slaidid ära tulla, kas on sama palju nagu sinu koduriigis, vahel sellest piisab, vahel mitte ja kõnelejal kadus mikrofon. ja on tõesti vaja siis leida lahendusi erinevatele probleemidele. mina näiteks käisin Hispaanias ja ülikoolis mulle öeldi, et äh, minu dokumente ei olevat neil. ma olin küll Erasmuse tudeng, aga mul läks veel kaks nädalat selleks, et kõik need dokumendid uuesti äh, kokku saada, niisugune tunne nagu internet vahel neelab dokumente Gruusia, siin on inimesed Gruusiast ja Itaaliast see tüdruk on Kasahstanist äh, siin ees, kes istub. me rääkisime traditsioonidest, igapäevaelust, äh, sest äh, kui sa lähed kuhugi välismaale õppima, siis sa oled osa uuest kogukonnast. me rääkisime Erasmus programmi sotsiaalsest poolest, sest tegelikult kui sa lähed kuhugi õppima, siis äh, õppetöö, peod, äh, uue riigi või linna avastamine ei ole ainus, mida sa teed, sa saad ka oma märgi maha jätta, sa võid aidata inimestel õppida võõrkeeli, näiteks Portugalis, kui ma teist korda Erasmus programmis osalesin, siis äh, tudengid õpetasid äh, vanematele inimestele kitarri mängimist, joonistamist, ehk et sa võid jagada oma oskusi, oma aega ja see on vahel kõige tähtsam näiteks käisime viinamarja istandustes viinamarju korjamas, aitasime vanemaid inimesi, käisime nendes poes, ostsime hügieenitarbeid vaestele inimestele. nii et äh, kui sa lähed kuhugi, saad sa ka ise panustada, andes seda, mida sul on. me kõik oleme erinevad, aga kõikidel riikidel, kõikidel rahvastel on häid külgi, mida jagada ja väga tähtis on näidata, et on tõesti lihtne minna kuhugi, olla osa kogukonnast, tulla tagasi, olla targem, äh, murda müüre ja stereotüüpe sinu peas, sest kui sa ei suhtle teiste inimestega, kui sa ei tee nendega koostööd, siis on ka väga raske aru saada, kuidas teha koostööd teiste inimestega ja ma võin öelda, et need, kes ei lähe välismaale, kes jäävad äh, ainult oma kodulinna, ühte linna, siis nad ei ole avatud. Nad hoiavad kinni oma vanadest stereotüüpidest. kui sa hakkad, osaled Erasmuse programmis, siis sa pead tegema koostööd teiste inimestega. nii et minu arvates Erasmuse programm peaks olema kohustuslik kõigile. ja selles äh, raadiosaates me üritame ka näidata, kuidas saab siis äh, nii-öelda oma pead äh, ja suhtumist avada, siin näete, et me isegi laulsime raadios. meil on ka Facebookis konto Erasmus Evening by Gabriela Jelonek on selle lehekülje nimi, sest vahel on siin üritatud ka petta ja on tehtud äh, võltskontosid, sellepärast on see nüüd koos minu nimega. täna on meil ka eraldi saade selle kohta, kuidas me saime auhinna, kui tahate kuulata, siis Youtube'is saate seda teha. ja ma pean ka veebiblogi, kuhu ma panen siis infot äh, Erasmuse kohta ja uute saadete kohta ja see olekski minu poolt kõik, aitäh! vielen herzlichen Dank. suur tänu. Te kiitsite nii palju Erasmust ja me nägime ka seda vaimustust, ma arvan, et me peame Erasmuse suursaadikuks teid nimetama, sest siis me saame ka võib-olla nõukogu veenda, et meil on palju rohkem raha selle programmi jaoks vaja saada. aitäh nüüd äh, proua Elend ja projekt Rediscover Europe ja ka teil on seitse minutit selleks, et oma projekti esitleda Thank you uh.... aitäh kohe alguses ütlen, et mul on väga hea meel Taani projekti esitleda, mis sai siis teise koha äh, Kall Suure noorteauhinna äh, äh, võistlusel ja idee sündis hetkel, kui meile tundus, et on vaja näidata või inimestele meenutada, mida tähendab ühendatud mitmekesisuses tegelikult. Aalborgis viisime selle projekti siis läbi, tegemist on Põhja-Taani linnaga ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nimetati see linn Euroopa kõige õnnelikumaks äh, linnaks, seal elab äh, sada viiskümmend erinevat äh, saja viiekümne erineva rahva esindajat ja me tahtsime näidata seda kultuurilist mitmekesisust ja seda, kuidas see mitmekesisus jõuab äh, kogukonnani. Euroopal on vaja häid positiivseid lugusid, äh, edulugusid integratsiooni kohta. ja me tahtsime seda kõike näidata me korraldasime kultuuride paraadi, äh, mille motoks oligi ühendatud mitmekesisuses, kus siis lauldi, tantsiti, pakuti erinevaid rahvustoite. me kutsusime kõik erinevad äh, kultuurirühmad, äh, vabaühendused, äh, kokku kuusteist erinevat sellel aastal me korraldasime selle paraadi uuesti ja me olime veelgi edukamad kui eelmisel aastal me keskendusime informatsioonile, me korraldasime terve rea üritusi Euroopa päeval, tahtsime inimesi erinevatel moel kaasata, rääkisime inimestega tänaval, jagasime infomaterjali, oli inimesi, kes kandsid kostüüme, äh, tegime kõik, et saada tähelepanu ja ik-, tahtsime rääkida sellest, mis on Euroopa projekt, et räägime inimestele, mis on Euroopa, kuidas seda kogeda aga ma tahaksin rääkida ka sellest, et mida see projekt meile siis andis. ta inspireeris meid äh, midagi rohkem tegema, endast rohkem andma, et inimesi rohkem ühiskonnaga ühendada et äh, ma rääkisin näiteks selles, et Euroopa Liidus on võimalik liikuda täiesti vabalt ühest liikmesriigist teise. ja tahtsin veel ka mainida, et viimase pooleteist aja jooksul viimase poole, järgmise pooleteist kuu pärast äh, toimuvad meil kohalik äh, omavalitsuste valimised ja me teame, et äh, taanlased lähevad valima. valimisaktiivsus on suur, aga mida teevad ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kas nad teavad, et neil on äh, õigus osaleda valimistel, me tegime uuringu ja selgus, et äh, nad ei lähe valima, sest nad ei tea seda, isegi kui nii paljud on elanud juba aastaid koha peal, nad õppisid Taanis, siis jäid kohale, äh, tõid oma pered kaasa, aga nad ei tea, et nad ei saa, et nad saavad hääletada, nad ütlesid, et ma ei ole ju taanlane, ma ei saa hääletada. nii et me korraldasime kampaaniat, tegime seda inglise keeles, kõik need materjalid, et inimesed teaksid oma õigusi, kutsusime inimesi üles, et nad läheksid hääletama ja nüüd eile oli siis valimispäev ja me nüüd hoiame pöialt, et äh, kui täna hakatakse kokku lugema hääli, et siis me näeme ka tulemusi ja loodame, et valimisaktiivsus äh, Euroopa Liidu kodanike hulgas oli palju suurem, sest äh, ei ole ju nii, et et sa elad seal, aga väga tähtis on olla ka osa poliitilisest elust, sest niimoodi on võimalik panustada, väga tähtis on olla osa sellest uuest kogukonnast, kus sa oled otsustanud elada. see oli see, mida me tegime ja mistõttu me tegelikult äh, soovisime veelgi rohkem teha ja me loodame, et see projekt kannab vilju, saime ka Taani meedia tähelepanu, nii et äh, meie projektid jõudsid ka teiste kogukondade tähelepanu välja ja me tõesti tahame inspireerida ka teisi riike sarnaseid projekte läbi viima ja mitte ainult oma kodukeeles, vaid ka teistes keeltes, nende inimeste keeltes, kes elavad vastavas kogukonnas. aitäh! ja, suur tänu! suur tänu ka selle suurepärase projekti eest ja ma loodan, et täna õhtul võite uhkusega äh, siis näha, et teil õnnestus äh, valijate arvu tõsta, ma loodan, et selle projektiga jätkatakse ja et mitte ainult Taanis, vaid ka mujal on väga palju, kes teid, e, kes teist eeskuju võtavad. nüüd läheme kolmanda projekti juurde, Avi Europe ja Holland ning teil on sõna, palun, härra Kaise. Welcome everybody and tere tulemast kõigile, tänan tulemast, suurepärane võimalus on meil tutvustada meie projekte ja veeta paar päeva Brüsselis sellega, et rääkida ka eelmiste võitjatega, tõesti suurepärane võimalus, suur tänu selle eest. tutvustan meie projekti Are We Europe, tegemist on äh, sihtasutusega, mis iga, iga kuu veebiajakirja välja annab. meil on interaktiivne veebileht, kus on terve rida meedialugusid Euroopa kohta, see on selline taustaajakirjandus, mitte uudiste ajakirjandus. tegeleme erinevate teemadega erinevate nurkade alt. kõigepealt näitaksin teile videot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 okei okay,, thank you um.... aitäh. video peegeldab hästi, mis oli meie motivatsioon selle projekti algatamisel. Amsterdami üliõpilased rahvusvahelisest ülikoolist, erinevad taustad. mina olin, mina olen õppinud ajakirjaniku, ajakirjanikuks, üks oli töötanud Euroopa Komisjonis meediaalal üks oli tuttav veebidisainiga, äh, iduettevõtte kogemus oli tal ja me kõik avastasime, äh, et äh, riiklikus meedias Euroopat kujutati liiga ühekülgselt. peamiselt räägiti poliitikast, majandusest ja Euroopa see personaalne külg jäi kuidagi kõrvale. nii et meie otsustasime oma magistriõpingute kõrvalt alustada seda projekti see oli kõigepealt justkui äh, veebiblogi, kus eurooplased avaldasid oma lugusid äh, korrapäratult ja meie tegime selle siis igakuiseks väljaandeks, äh, kus fotograafid, filmitegijad, muusikud, kunstnikud, kirjanikud, mina, meie nimetame neid Euroopa loojateks, tegutsevad koos ja me leidsime, et üle-euroopaline jut-, lugude jutustamine ei peaks toimuma mitte ainult äh, teksti näol või dokumentaalfilmide näol, aga seda võib ka kombineerida eri, väga erinevatel viisidel lugusid jutustada. siis me näidata teistsugust äh, külge Euroopast kui see, mida näitab peavoolumeedia, et see oleks nüansseeritum sellele negatiivsele kujutamisele, mis on tavaks, et räägitakse majanduslikult ja majanduslikust ja poliitilisest küljest, kuid inimesed oma isiklikke lugusid ei räägi. tahtsime siis oma panuse anda, meie lõppeesmärk on üles ehitada äh, üle-euroopaline lugude jutustamine võrgus, jutustamise võrgustik, et äh, äh, meie me räägime, tahame rääkida taustaarengutest Euroopas, mis mõjutavad tulevikku. et oleks paremini mõist-, võimalik mõista, mis see Euroopa siis tegelikult on. aa, ah, We Europe on küsimus. Äh, keegi ei tea ju tegelikult vastust, see on aga meie püüdlus jõuda lähemale sellele vastusele. suur tänu tähelepanu eest! ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses. suur tänu ka selle suurepärase projekti tutvustamise eest, kui seda kolme projekti vaadata ja mõelda nüüd natukene äh, tagasi projektide peale, mida me ka eelnevatel äh, aastatel nägime, siis tõesti Euroopal ei ole põhjust karta äh,, väga paljud äh, on võitnud nendest projektidest, on peetud väga palju arutelusid, mida muidugi tuleb pidada ja on esitatud ka küsimus, kuidas me saame Euroopat paremaks muuta. ja on näha, et tegelikult üheskoos on tõesti võimalik leida tee Euroopa veelgi paremaks muutmiseks ja me saame ka teisi veenda, et tegemist on mõistliku teega ükskõik, kui palju neid natsionalistlikuid äh, püüdlusi me ka praegu Euroopas ei näeks. see on tõesti parim äh, tee Euroopa jaoks ja kui meil on sellised toetajad nagu teie, siis tõesti pole vaja hirmu tunda. aitäh nüüd ma annaksin sõna meie koordinaatoritele, kui nad soovivad küsimusi esitada või märkuseid teha ja siis ülejäänud komisjoni liikmetele ja siis anname teile veel kord sõna, et te saaksite meie märkustele vastata ja esimesena mu nimekirjas Sabine Verhaien. jah, kõigepealt äh, mina olen pärit Aachenist ja ma olen, mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja oma suurepäraseid projekte esitlesite ma arvan, et äh, Karl Suure noorteauhind on tõesti suurepärane algatus selleks, et äh, noorte panusele rohkem tähelepanu pöörata ja näidata ka, millega noored tegelevad, kuidas nad vaimustunult on valmis äh, Euroopasse panustama. nii et suur tänu teile kõigile, mitte ainult nendele, kes siis tõesti ka auhinna said vaid tõesti kõigile, kes äh, osalesid selles võistluses, sest tõesti tegemist oli väga paljude suurepäraste projektidega, äh, mis kandideerisid ja ma tõesti arvan, et need projektid on ka meie suure tähelepanu ära teeninud ning äh, peaksid ka rohkem siis tähelepanu saama. mul on üks küsimus teile kõigile. mis teie arvate, mida saaksime meie siin Euroopa Parlamendis teha selleks, et noorte inimeste panust äh, rohkem toetada, jah ähm, me üritame siin liikmesriikidelt nõuda vahendite suurendamist, aga raha on kõigest üks pool, et aga mida meie poliitikute ja Euroopa institutsioonide töötajatena saaksime ära teha selleks, et üleval hoida teie vaimustust Euroopa vastu? suur tänu, Sabine. Silvia Molti komplimenti. Äh, minu poolt ka. Äh, tunnustussõnad teie projektidele. Äh, olen viima-, on tege-, olen tegelenud viimastel aastatel Karl Suure auhinnaga, väga tõsiselt olin isegi žürii liige järjest ja mind kogu aeg on üllatanud nende projektide mitmekesisus ja loomingulisus. Need projektid näitavad, et noored täna ei tunnista piire ja üleskutse, et kõik osaleksid Erasmuses, me igati toetame selli-, seda mõtet. see ettepanek on väga hea, aga oleks vaja kümme korda suuremat eelarvet. ei tea, kas meil see õnnestub. igal juhul lähemale tulla noortele, ma arvan, et see võiks olla meile kõigile väga hea. huvitav oli küsimus. Äh, te ei ole kunagi tundnud piire, aga ometi teil tekib küsimus, kas kõik tunnevad piisavalt Euroopat? inimesed ei tunne näiteks oma õigusi Euroopa kodanikena. Need elanimised huvitavad mind, need on erinevad, kuid ühtlasi langevad kokku. noor põlvkond peab olema see ühinenud, võimalus, tal peab olema oma seisukohti väljendada et meil oleks demokraatia ja vabadus. Teie projektid näitavad, et tänu loomingulisusele, läbimõtlemisele, vabatahtlikule tegevusele on võimalik äh, kaitsta neid asju, mis ei ole tingimata tagatud. seda teie, teie tegevus ka näitab mitmetes liikmesriikides me peame tegema koostööd äh, nendega, kes tegelevad äh, noortega ja meie poliitika tegeleb noortega, kuid ma arvan, et teie loomingulisus on asi, mida võiks palju rohkem ära kasutada kommunikatsioonitegevuses. rääkisime Euroopa Noorteorkestrist hiljuti, aga arvan, et võiksime veelgi kaugemale minna. kõigil peaks olema võimalus äh, tunda kuulum-, kuuluvustunnet Euroopasse. Kutsu Maltese. suur tänu, Kutsu Maltese. tänan väga. see on tõepoolest puhang värsket õhku ja see entusiasm on tore, te ei peaks mitte ainult auhinda saama Te peaksite töö saama äh, kommunikatsiooni alal, kuidas kommunikeerida Euroopa väärtusi, sest meie ise ei ole kommunikatsiooni alal väga tugevad ja me peaksime tuge-, toetuma inimestele nagu teie, noortel on, noored on nii palju andekamad edastamaks seda sõnumit, mida, mis meil on, meist nii palju andekamad. ja on, kurb on see, ma olen näinud te-, nii suurt loomingulisust aga palju noorte loomingulisest läheb kaotsi, sest Euroopa ei suuda luua töökohti paljudele noortele ja seega ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit ja demokraatia suudavad edasi eksisteerida, kui me ei loo võimalusi, töökohti noortele, nagu me seda minevikus oleme teinud. mida te sellest arvate? mida arvate sellest ja tööpuudusest noorte seas? kõikjal Euroopa Liidus. suur tänu, proua Šoidrova. <clears throat> Thank you very much. aitäh. tahan tänada teid kõiki. mina esindan eksootilist riiki, Tšehhi Vabariiki. Äh, tõesti, respekt. Äh, mul on mõned küsimused me natukene kardame olukorda Poolas ja teie esindate Poolat. vastus teie küsimusele, kas te, kas, kas te, kas me oleme Euroopa, are you Europe? ma olen kindel, et Poola vast-, küsimus, kas, kas Poola on valmis kait-, kas kas te olete valmis kaitsma Euroopat ja väärtusi Euro-, Poolas? sest minu jaoks on olukord tõesti väga risk, on väga palju riske meie ühiskondades, ütleb kõneleja. Äh, kuidas noored poolakad seda näevad? Äh, suur tänu teie vapruse eest, teie panuse eest. Vielen herzlichen Dank, Herr Malinov suur tänu, härra Malinov, palun. I just wanted to tahtsin tänada teid sõnavõttude eest. kui see teile muljet avaldab, siis pean hetkel hääletama teises komisjonis, kuid ma leidsin asendusliikme ja selleks, et teiega täna siin kohtuda, mitte. ma tänan teid teie sõnavõttude eest, mina esindan Bulgaariat me moodustamas Euroopa koalitsiooni, meil on üks eesmärk, üritame seda ka saavutada, ma arvan, et järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel kõik, võimalik, võimalikult paljud noored tuleksid valima. peaaegu kõikjal Euroopas näeme me, et noored ei ole väga kaasatud, nii et ma järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel tahaksime seda eesmärki saavutada, järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel tahame me näha seda kõikjal Euroopas. mul on ka mõned äh, mõtted äh, ja sain teilt täna mõned mõtted, tänan teid selle eest, kui me neid kasutame, siis ma annan teile ka teada. nii et on väga hea teada, et see, mida teie siin praegu teete, et sellel on mõju kogu Euroopale. ja, erstmal... suur tänu ah,. Bogdan Venta siiski ka. aitäh ja siin on kaks äh, Poola esindajat, noored võitjad. nii et üritan rääkida siis oma emakeelt. Thank you uh,. Także gratuluję obecnym tutaj. suur tänu ja palju õnne ka minu poolt. kolleegid ütlesid juba väga palju ära. mina, mind huvitab ainult üks küsimus Neid projekte ühendab üks ühine element, uus Euroopale suunatud perspektiiv ja viimases ettekandes me nägime ka, et te olete suunatud oma, et te olete suunanud oma pilgud tulevikku ja tahaksin nüüd teada esimeselt kahelt kõnelejalt, et kas te õppisite sama eriala, et kas te olete ajakirjandustudeng, et miks te selle projekti läbi viisite ja kas põhiõigused kui küsimus ja nende teadvustamine on ka kuidagi seotud teie projektidega, sest äh, viimases küsimuses, äh, viimases esitluses äh, esitati see küsimus väga selgelt, et millised on järgmised sammud tulevikus. aitäh! ja nüüd annan veel kord sõna meie auhinnavõitjatele, proua Elanik, kas teie soovite alustada või teeme vastupidises järjekorras, kuidas soovite? Elanik proua Jelenek. Okay, then start. I will try uh, to start from the first question uh.... üritan alustada siis esimesest küsimusest, aitäh. et mida Euroopa Liit saab teha noorte heaks? et nad oleksid rohkem eurooplased, kui nii võib öelda. mis on siis minu mulje? Äh, on mingi, olemas muidugi teatud rahastamine ja programmid mina olen õppinud kahes äh, välisriigis ja ma näen, et noored ei õpi võõrkeeli. see on suur probleem, ei ole võimalik suhelda, kui isegi inglise keelt ei osata. kuidas äh, üldse siis rääkida inimestega, kuidas teha koostööd äh, välisüliõpilastega, kes tulevad näiteks Poolasse Äh, mõnikord keegi tuleb abi paluma ja ei, ei, ei, ei, sa isegi ei oska inimest abistada. mina arvan, et oleks parem ka haridusse panust-, panustada rohkem, aga keelte õppesse just, kui me õpime keeli, võime õppida üksteiselt. ma arvan, et see on üks põhjustest, üks lahendustest, kui ma õppisin Hispaanias, siis õppisin ka hispaania keelt ja mõnikord kui meil oli rühmas mõni inimene, kes ei osanud hispaania keelt, ta oli kohe outsider. ma ei taha kedagi süüdistada, aga mõnikord inimesed arvavad, et kui keegi, keegi grupi keelt ei oska, et see on, et see on, et see ei ole justkui õige inimene, see ei ole muidugi tõsi, aga ma arvan, et me peame mõlemat poolt harima, nii neid kui keelt ei oska kui ka neid, kes keelt oskavad, et tuleb olla tolerantne. ja teisalt ähm, äh, regionaal, regioonides äh, antav haridus, me räägime Euroopa projektidest, riiklikest projektidest, aga näiteks mina tegin oma projekti ise, see oli individuaalne projekt, kutsusin külalisi, kutsusin Äh, ise mõtlesin kõik välja, juhtisin seda ja monteerisin neid saateid öid läbi ja sõbrad tegelikult andsid, äh, andsid mulle tehnilist abi, siis see läks eetrisse ja see oli kõik. Äh, üliõpil, ülikoolile olen tänulik, et ma sain võimaluse teha, mida ma tahtsin, aga aga tegelikult ei olnud äh, mentorit, kes oleks äh, minuga tegelenud, öelnud, et võiks teha seda või teist. mina olen loominguline inimene ja ma teen asju, aga mitte kõik ei ole sellised. võib-olla oleks vaja kuidagi to-, tuge, mitte õpetajat küll, vaid pigem mentorit, kes oleks justkui sõber ja samal ajal õpetaks. järgmine küsimus puudutas tööpuudust Euroopas. jätan selle viimaseks. neljas küsimus puudutas eksootilist riiki, mõnikord on jah. Tšehhi Vabariik meie jaoks eksootiline, muidugi see oli nali, aga Poola üliõpilased ütlesid ja see oli ka kompliment et me oleme erinevad, aga see on äh, tõesti, need eri, see on suurepärane, erinevused on äh, toredad. ja täiesti hullumeelne on see, mis Poolas toimub. Äh, meie mõlemad projektid, nii Poola kui Hollandi projekt, on ajakirjanduspõhised. mina olen ajakirjanik, jah, vastuseks härra Ventale õppisin ka poliitikateadust ning äh, ka sotsiaalset kommunikatsiooni. ma arvan, et meie ajakirjanikena peame tõesti vastutama selle eest, mida me inimestele räägime. Äh, Poolas hakkavad inimesed äh, seda unustama, ütlevad mida iganes ja nad ei mõtle, mis on selle mõju kuulajatele, vaatajatele, lugejatele. ja ma arvan, et see tohutu probleem ajakirjanduses ja poliitikas. inimesed jagavad vihkamist. Pole mingisugust piiri selle, mida saab öelda ja mida ei, ei tohiks öelda. kui võib karjuda teiste peale, võib teisi süüdistada, siis nii ka tehakse mis puudutab Poolat, kuidas sellega siis hakkama saada, raske küsimus, populism on tõusuteel mitte ainult Poolas. aastal kaks tuhat neliteist nägin seda ka Hispaanias, olin Erasmuse üliõpilane. ma ei peaks seda nüüd ütlema, aga, aga see on näide. ükskord tunni ajal küsisin sõbralt, kes rääkis inglise keelt, küsisin ühte sõda, sõna, ma ei saanud hispaania keelsest sõnast aru, ei leidnud seda internetist ja küsisin inglise keeles. ja teised üliõpilased küsisid, miks sa räägid inglise keelt? ma ütlesin, et sellepärast ma ei saanud ühest sõnast aru hispaania keeles. ja tema ütles, sa ei peaks siis inglise keelt rääkima, sa, me oleme Hispaanias ja see on kõige olulisem keel. mina ütlesin, et ei ole probleemi, ma just õpin. aga ta oli minu peale väga vihane, ma ei saa üldse, saanud üldse aru, miks. ta ütles, sina tuled Ida-Euroopast kulutada Euroopa raha ja tuled nüüd äh, siia lõbutsema. ja, ja rohkem ma ei täpsusta, see, mis ta ütles, oli väga ebaviisakas. ja sa peaksid rääkima hispaania keelt, see šokeeris mind, sest äh, et, et kõik hakkasid naerma ja keegi midagi ei öelnud ja see oli selline vihkamine. ja mina ütlesin, ma räägin poola, inglise, saksa ja ja nüüd hispaania keel, miks te, milles te mind süüdistate? ja, ja tol ajal tööpuudus Hispaanias noorte seas oli üle neljakümne protsendi. Nad olid täitsa äh, segased, äh, vihased Poola ja teiste noorte peale, kes hakkasid seal tööle Hispaanias näiteks. Äh, minu sõbrad jäidki Hispaaniasse tegelikult elama ja tööle, mõnedel on seal ka pered, enne Erasmust korjasin ma viinamarju. see, seal olid poolakad ja hispaanlased, meie töötasime seal koos. noored, kes oskasid, kes suutsid töö leida, kes ei saanud kodus, ei leidnud kodus tööd, meie poolakad. võib-olla tulevikust, mida ma tahaksin tulevikus teha. see on seotud minu õpingutega töötan nüüd ühes kirjastuses, toimetuses Poolas, tahaksin muidugi raadios töötada. täna salvestasin raadiosaate koos kolleegidega Euroopa Parlamendist ja tõesti hoian pöialt, et äh, projekt võiks edeneda. võib-olla töötada suuremas äh, raadiojaamas, ma ei saa rohkem üliõpilasraadiot teha, ma ei ole enam üliõpilane. et äh, see võiks levida ka Euroopas mujal Raadio Rakt ja Sofiast on üks teine üliõpilasraadio. Nemad on meie saadet edastanud, äh, see on inglise keeles. nii et äh, see levib ja mul on väga hea meel selle üle. suur tänu. proua Ellen, palun uh,. aitäh, lähen kohe asja juurde. mida teie kui Euroopa Parlament või parlamendi liikmed saate teha? meie projektide heaks. Äh, rääkisin hääle, hääletamise õigusest, äh, jah, Euroopa Parlamendi valimised on tulemas aastal kaks tuhat üheksateist kampaanias. pidage meeles oma koduriikides neid eurooplasi, kes ei oska kohalikku keelt. ka neil on probleeme, nad tahavad, et poliitikud nendega tegeleks, neil on ka probleeme ja ka nemad tahavad, et neid kuulda võetaks ja tunnustataks. sageli räägime sellest äh, demokraatia puudusest, võõrandumisest Euroopa institutsioonide suhtes ja ma näen Euroopa Parlamenti kui ühendust institutsioonide ja kodanike vahel teie riikides. nii et ma arvan, et tähtis on äh, meeles pidada äh, Euroopa kodanikke, kõiki Euroopa kodanikke, ka neid, kes ei räägi teie keelt. nagu Gabriela ka ütles, inimesed reisivad ringi, kuid nad, neil on endiselt vajadused ja küsimused, nii et pidage ka neid inimesi meeles Äh, kommenteeriti seda, mida, mis toimub Poolas, ka mina olen poolakas. ja ma olen, äh, ma ütleksin, et Euroopa-meelsus on seal väga lapsekingades, minu perekond näiteks on väga konservatiivne, ma pean iga kord uuesti otsast alustama, üritama neid veenda, et Euroopa on tulevik, et me peame jääma ühtseks. samuti ma arvan, et küsimus ei tule esitada mitte poolakatele ainult, kes elavad väljaspool Poolat, me peaksime, Poola on üks liikmesriikidest ja, ja oluline liikmesriik. ja no on oluline, et ta oleks vaba ja demokraatlik. nii et me kõik peame eh, tegema selleks kõik, et Poola tuleks tagasi Euroopa teele. ja hea küsimus oli ka, et kampaania kohta häälet-, õiguste osas. minu üks sõber on kohalikus omavalitsuses ja tema koos Norra ja Rootsi kohalikele on suutnud seletada, kuidas nad saaksid hääletada kohalikel valimistel ja Taani delegatsioon märkas teda, televisioon märkas teda, nii et meil oli ka väike kampaania teadlikkuse tõstmiseks valimisõiguse kohta. ei olnud päris nii, nagu me Äh, ootasime, nad oleks võinud rohkem teha, aga loodetavasti ka teised riigid siiski järgivad seda eeskuju. ja samuti tuleks kampaaniat korraldada kõikidele kodanikele, kes elavad teie riigis, mitte ainult neile, kes räägivad teie riigi keelt. hägasi. suur tänu ja härra Kaisar, palun. suur tänu. I think like to answer the suur tänu nende julgustavate sõnade eest. väga palju on juba tehtud, paljud projektid noortele Euroopas juba toimivad ja sellega tuleks kindlasti jätkata. aga kui olla aus, siis nendes projektides osalevad kõrgesti haritud inimesed ja see ongi probleem. mitte, et ei oleks piisavalt projekte, aga osaleb äh, üks äh, konkreetne grupp, samas kui Euroopas on väga palju äh, tööpuudust ka noorte seas äh, kannatavad äh, just loovinimesed, kunstnikud, muusikud, ka ajakirjanikud, paljudel on kas igakuine sissetulek väga madal või, või ollakse tõesti päris tööta ja äh, peaks vaatama, kuidas nad kokku tuua, kuidas saaksid koos tegutseda, võimalusi parandada ja meie oma platvormiga üritasime seal ka panust anda, aga palju on veel teha. Erasmuse programm on enamasti üliõpilastele. ma tean paljusid inimesi, kellel on ähm, praktilisem haridus, on ka selliseid äh, programme, aga tihti äh, piirkondlikul, kohalikul tasandil äh, ei ole siiski äh, need programmid on nii esindatud ja need programmid on sellised, et, äh, et nende abil ei ole võimalik nii hästi kohtuda teiste piirkondade noortega, nagu näiteks Erasmuse programmi raames seda tehakse. niisiis, kui nüüd vaadata tulevikku, siis äh, siin valdkonnas on palju potentsiaali. meie soovime oma platvormi edasi arendada, teha koostööd ka teiste platvormidega. koostöö on väga oluline. ja me ei peaks tõesti jah, rääkima mitte ainult oma platvormist, vaid teha, tegema koostööd teistega, luua, et luua selline liit ja leida võimalusi, kuidas äh, toetada loomemajandust, loovaid elukutseid, aidata inimestel oma tooteid ja teenuseid edasi arendada. et selles valdkonnas on võimalik äh, palju teha, inimesi toetuda, toetada, väga palju on juba toimumas äh, loovvaldkonnas, aga paljud inimesed tulevikus äh, sellest ära ei ela ma arvan, et ma nüüd vastasin sellega enamikele küsimustele, mis mulle esitati. ja mis puudutab tööpuudust, siis jah, osades riikides see on põletavam küsimus kui teistes. minul siin mingit vastust pakkuda ei ole sellele otseselt, olgugi et ma õppisin majandust. ütleksin, et minu arvates äh, me peaksime leidma võimalusi rände vallas. Euroopa on selles suhtes äh, väga hea, et kui ühel riigil on majanduslikult äh, raskem aeg, siis saab minna teistesse riikidesse. me peame tagama tulevikus, et äh, ränne on tõesti mitte ainult ühesuunaline, vaid mitmesuunaline ja et see poleks nii-öelda sundränne, aitäh! Äh, suur tänu! kahjuks me peame nüüd äh, lõpetama, mul on tõesti väga kahju, aga veel kord äh, suur tänu teile siia tulemast, suur tänu, et te esitlesite oma projekte. me tõesti oleme kõik vaimustunud teie poolsest tegevusest ja ma loodan, et te jätkate võib-olla uute projektide, uute ideedega ja nüüd äh, kaks päeva te olete omavahel saanud äh, ka arvamusi vahetada, olete kohtunud ka nendega, kes eelmistel aastatel on auhindu võitnud, ehk olete saanud uusi ideid, ehk tekib nüüd selline doominoefekt ja me tõesti äh, saame edasi liikuda ühisel lahenduste leidmisel, see on kindlasti meie kõigi eesmärk. suur tänu täna siia tulemast ja ilusat viibimist Brüsselis! So, wir müssen jetzt weiter. niisiis äh, jätkame nüüd äh, päevakorraga. Helgal õnnestus äh, ka nüüd äh, lõpuks rongiga siia jõuda ma tahaksin öelda Kurtsumaal teise raporti kohta veel, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes november neliteist null null. Äh, ma saadan selle ka kirjalikult, aga kordan üle, et kolmkümmend november neliteist null null. ja nüüd on meil äh, veel seitse minutit aega, et pöörata tähelepanu äh, raportile teemal Euroopa Solidaarsuskorpus, me vaatame siin läbi muudatusettepanekuid ja siinkohal annangi kohe sõna Helgale, et ta räägiks meile, kui palju äh, muudatusettepanekuid ta on saanud ja mis me siin teeme. suur tänu, Petra, jah, tõesti vabandust, ma pidin äh, uued äh, lennud omale broneerima erinevatel põhjustel. meil on nüüd äh, siin kuussada muudatusettepanekut ja ma tõesti väga hindan kultuurikomisjoni kolleegide poolt tehtud tööd. mõned tugevalt parempoolsed on äh, solidaarsuskorpuse vastu, aga suurem enamus äh, toetab seda, aga soovitakse sõna korpus asetada, asendada sõnaga algatus, initsiatiiv, sama puudutab ka kohaldusala. et me peaksime keskenduma raskustes olevatele noortele, mitte inimestele, kes äh, on juba väga õnnelikud ja priviligeeritud vanusepiir kaheksateist aastat, mitte kuusteist äh, aastat, sellepärast et kuueteistaastased ei saa allkirjastada lepinguid ilma oma vanemateta ja seega pole mõtet toetada nende tegevust üle Euroopa või väljaspool Euroopa Liidu piire. ja samuti me äh, soovime, et meil oleks kaasatud kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja naaberriigid, et saavutada rohkem solidaarsust, eriti just äh, Ida-Euroopas ja samuti äh, soovitakse äh, loobuda viitest tööhõive aspektidele, tööhõivekomisjon loomulikult sellega ilmselt nõus ei ole ja rääkisime ka lisarahastuse saamise võimalustest, nii et äh, kolleegid, äh, kui me niimoodi otsustame, siis me saame suure enamuse toetuse. suur tänu. täna hommikul ma ütlesin, et miks ometi ei ole asjad äh, nii lihtsad, antud juhul nad jällegi tunduvad olevat lihtsad. jah, kui enamus on millegi taga, siis on lihtne seda läbi viia. väga hea. kas meil on nüüd veel aega või? neli minutit, see tähendab, et igaüks äh, saab sõna üheks minutiks. üksteist kolmkümmend peame tõesti alustama koordinaatorite koosolekuga. proua Soidrova, palun. ühe minuti kõne tänan. ma soovin tänada raportööri sissejuhatuse eest sellesse teemasse. siin on tõesti väga palju muudatusettepanekuid ja me suutsime nüüd äh, kompromisside suunas liikuda. esimene kompromiss puudutab äh, nime me peaksime rõhutama selle tegevuse vabatahtlikku iseloomu. meil ei peaks äh, olema lihtsalt Euroopa mingi teenistus, vaid vabatahtlik teenistus. kui ma õigesti aru sain, siis Empl soovib sisse jätta professionaalse aspekti ja me peame ise ka mõtlema, mida me sellega siis teeme. Silvia Kosta, palun. tänan Helgat äh, suurepärase ettekande eest, see on väga hea algus. juhin tähelepanu kahele aspektile, mis minu arvates on olulised. meil peaks olema konkreetsem vabatahtlikkuse definitsioon, me peaksime kindlasti selle juurde jääma ja mitte kõrvale kalduma. ja me peaksime rääkima siin äh, mittetulundusühingutest, avalikust sektorist ja mitte erasektorist ja ainult äh, teatud kulud äh, tuleb äh, katta, mitte tulu teenida. niisiis, organisatsioonid peavad kindlasti olema kaasatud äh, kõigepealt koolitusse, siis peavad olema teatavad jätkutegevused, meil peab olema ülevaade sellest, mis toimub, äh, see on väga oluline ja tähtis on äh, toetada ameteid, nõukogus on mure seoses eelarvega Nad ei eh, soovi lisaressursse välja arvatud eh, Erasmusele. suur tänu, Helga! see algatus meeldib mulle väga. aga ma pakuksin välja siin, et me asendaksime sõna korpus tegevusega. ma arvan, et laias laastus oleme me siin ühel meelel. Erasmus plussi rahastus tuleb säilitada. rahastada tuleb äh, seda Euroopa vabatahtlikust teenistusest eelarvekomisjoni otsus äh, liikmesriikide osaluse kohta on äh, see, mida ma toetan, tegemist on äh, tulevikku suunatud tähtsa programmiga. suur tänu ja lõpetuseks Kurt Schmalteise, palun. tänan, Helga, selle töö eest. Need, kes tunnevad seda organisatsiooni teavad, et äh, see toob äh, olulise väärtuse endaga kaasa haridusvaldkonnas. noored on väga andekad, nad saavad äh, nüüd teha koostööd, et ühiselt leida lahendusi probleemidele. ja need on kõik äh, pädevused, mida on vaja noorte hulgas arendada ja millest saab kasu kogu ühiskond. meil tuleb aga valdkonnad teineteisest äh, konkreetselt eristada, solidaarsus, vabatahtlikkus, äh, need peaksid ka edaspidi olema tasuta, need on olulised äh, ühiskondlikud väärtused ja seda ei tohi lükata vanemate õlule, meil tuleb siin leida konkreetne kompromiss. suur tänu sõnavõttude eest, ülejäänud küsimused tuleb käsitleda variraportööride kohtumisel, rohkem aega ei ole, Helga korraks sulle sõna. meil on äh, kolmekümnendal novembril variraportööride koosolek tööhõivekomisjoniga ja siis me näeme, milline on tööhõivekomisjoni enamus, siin on toetus selge. ma olen kuulnud, et äh, Empl soovib seal ka suhteliselt äh, mitmeid äh, teemasid ära kustutada. nii et vaatame, mis sellest saab. ja kultuurikomisjoni hommikune koosolek on käesolevaga lõppenud, kohtume siin jälle kell viisteist null null. palun koordinaatoritel siia jääda ja kõikidel teistel kiiresti saalist lahkuda.